pädevad Kreeka ametiasutused on teatanud mulle, et kriminaalmenetlus härra Sotirius Tsarjanopuluse suhtes, millega seoses tema parlamentaarne puutumatus oli võetud, on äh, lõpetatud. olen saanud ka